tegi ka ettepaneku, et need kuulutada kehtivaks, need puudutavad härra Daniel Daltonit, seda siis kaheksandast jaanuarist siis kolleeg Stelis Kologlu mandaat, mis on kehtiv kahekümne seitsmendast jaanuarist kaks tuhat viisteist. Anneleen van Bossoidi mandaat kehtib kaheksandast jaanuarist kaks tuhat viisteist ja Hilde Vautmansi mandaat esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist, nii et ma teen ettepaneku, et kuulutame need mandaadid kehtivaks. selle kohta pole kellelgi pretensioone, nii et need mandaadid on kinnitatud.